okei okay,, good afternoon, ladies and gentlemen. tere pärastlõunat, daamid ja härrad. jätkame oma tööga meie pealelõunase regioonide komisjoni koosoleku teise osaga ja meie järgmine päevakorrapunkt on hääletus. me hääletame täna äh, riigikomisjoni arvamust Euroopa tööturu asust vabaühenduste võrgustiku, liikuvusteenuste kättesaadavuse töötajatele ja tööturgude täiendava ühendamise kohta. meil on olnud võimalus arvamust arutada, mille koostas meie raportöör äh, proua Dantšila, kes on täna ka kohal. kas te soovite sõna paariks sõnaks, enne kui me asume hääletuse juurde? ei, tänan teid ma meenutan teile, et paneksite valmis oma elektroonilise hääletuse kaardid, sest võib-olla tekib vajadus hääletuse elektrooniliseks kontrollimiseks. Teile teadmiseks, meil on esitatud sada viiskümmend kaks muudatusettepanekut, millest on kakskümmend kaks kompromissettepanekut ja me järgime teie ees olevat hääletusnimekirja alustame muudatusettepanekust seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sellisel juhul järgmisena muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus kaheksa. meil on suuline palve raportöörilt. kas te soovite midagi öelda? ei soovi. selle suulise muudatusettepaneku tekst on teil ees, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus üheksa. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus kaksteist, suuline muudatusettepanek raportöörilt. kas te soovite midagi lisada? ei. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kompromiss kolm. kompromissettepanek kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks, suuline muudatustatlus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend seitse, kes on poolt, muudatusettepanek üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu peame kontrollima. me hääletame muudatusettepanekut üheksakümmend seitse. hääletus algab hääletus lõppes. kakskümmend üks poolt, neliteist vastu ja kaks erapooletut. muudatusettepanek on vastu võetud. jätkame nüüd. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa. see langeb ära, kuna see on juba heaks kiidetud. järgmisena kompromiss seitse. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kakskümmend parandab esinaine, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kaheksa. kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse, suuline muudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuus kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek ükssada seitse, sada seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek ükssada üksteist kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ja nüüd kompromiss üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, ei esinaine vabandab, järgmisena muudatusettepanek ükssada üheksateist, sada üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lük-, vabandust, vastu võetud. järgmisena sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ma vabandan, et ma ei küsinud, kuna on selle muudatusettepaneku autor esitanud suulise taotluse, kas te soovite midagi lisada? ei. muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa, ükssada kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ükssada kolmkümmend kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada kolmkümmend viis sada kolmkümmend viis. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ükssada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ükssada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ükssada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima muudatusettepanek kolmkümmend seitse hääletame ka elektrooniliselt muudatusettepanekut kolmkümmend seitse. hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitseteist poolthäält, kakskümmend vastu. see muudatusettepanek on tagasi lükatud ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ükssada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ükssada nelikümmend neli suuline taotlus raportööril, kas te soovite midagi öelda? ei, hääletame muudatusettepanekut sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek ükssada nelikümmend viis. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ükssada nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ükssada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ükssada nelikümmend kaheksa kes on poolt? vastu? peame kontrollima. muudatusettepanek ükssada nelikümmend kaheksa, kontrollime elektrooniliselt, hääletus algab. hääletus lõppes meil on tekkinud probleem hääletusel. Äh, üks Rahvapartei liige on hääletanud mitu korda ja me peame hääletust kordama. hääletus algab. muudatusettepanek ükssada nelikümmend kaheksa. hääletus lõppes kuusteist poolt, kakskümmend vastuhäält, muudatusettepanek on tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek ükssada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ükssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, peame kontrollima muudatusettepanek ükssada viiskümmend kaks, hääletus algab hääletus lõppes. üheksateist poolthäält, kuusteist vastu, üks erapooletu. muudatusettepanek on vastu võetud. jätkame. muudatusettepanek nelikümmend viis. kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa raportööri suuline muudatusettepanek, soovite sõna? ei, hääletame suulist ettepanekut, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud? jätkame muudatusettepanekuga nelikümmend üheksa. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend, kuuskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kus, kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kuuskümmend neli, suuline muudatusettepanek, raportööri ei soovi sõna, hääletame seda, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, suuline muudatusettepanek hääletame seda suulist ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame. kompromissiga kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kes on osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend viis. raportööri suuline taotlus, ei. kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus kuna me oleme muudatusettepanekud vastu võtnud, lõpphääletus, elektrooniline hääletus. hääletus algab. hääletus lõppes. kolmkümmend seitse häält anti, kakskümmend üheksa poolt, kuus vastu, erapooletuid ei olnud Äh, raport on vastu võetud. suur tänu raportöörile ja suur tänu ka komisjonile. It was, it was a good job. hästi tehtud. ma räägin hääletusest ja nüüd jätkame meie päevakorra järgmise punktiga. Ah, juulis kaks tuhat neliteist komisjon kiitis heaks tegevuskava VKE-de abistamiseks, et ära kasutada ärivõimalused, mida pakub roheline majandus. tegevuskava on tõeline strateegia mis on suunatud VKE-de tegevuse keskkonnasõbralikele aspektidele, tõhustades VKE-de ressursitõhusust, eh, edendades eh, üleminekut rohelisele väärtusahelale. regi on otsustanud koostada arvamuse, kuna vähese süsinikusisaldusega majandusele üleminek on üks temaatilisest eesmärgist, mida saab toetada regionaalpoliitika rahade abil meie raportööriks on härra Niika, kes ei ole täna kohal kahjuks. minupoolne ettepanek komisjonile on meil on olemas raportööri, raporti projekt me võime paika panna muudatusettepanekute esitamise tähtaja, viies märts, neljapäev ja sellisel juhul võime selle päevakorrapunkti lugeda käsitletuks ja jääme ootama muudatusettepanekuid vastavaks tähtajaks. kas komisjonile on see ettepanek vastuvõetav variraportööridele? suur tänu! kui komisjonile on selline lahendus vastuvõetav, siis ma tahan teile meenutada, kell kaksteist neljapäeval, viiendal märtsil on tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks VKE-de säästva kasvu võimaluste arvamusele. järgmine päevakorrapunkt ei ole vaja rääkida raportööri nimel, me peame natuke aega kokku hoidma, ütleb esinaine. järgmine päevakorrapunkt on Euroopa strateegiliste investeeringute fond. meie raportöör on härra Lambert van Nistelrooy keda ma tahaksin südames tänada, kuna ta nõustus selle raporti koostamisega väga lühikese etteteatamise ajaga. raport on esitatud nüüd komisjoni liikmetele inglise keeles ja täna toimub arvamuste vahetus selle arvamuse üle ja hääletus toimub meie komisjoni koosolekul märtsikuus ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oleks äh, kell kaksteist neljapäeval, viiendal märtsil, kuid ainult inglise keeles. kuna meil on väga tihe ajakava selle raportiga seoses ja seetõttu töötame taolistes ekstremaalsetes tingimustes. seega raport on inglise keeles ja ma palun, et te muudatusettepanekud esitate inglise keeles viiendaks märtsiks. veel üks võimalus aja kokkuhoiuks. härra Lambert van Nistelrooy nõustus olema raportöör ka meie päevakorra järgmises punktis, paranduse eelarveprojekt number üks, kakssada viisteist, Euroopa strateegiliste investeeringute fond, kuna nimetatud kaks raportit on omavahel seotud, teen ma teile ettepanek, ettepaneku tutvustada kahte raportit koos, kas härra Van Nistelrooy on sellega nõus? ja me arutame kahte raportit koos. kas on teile vastuvõetav? tänan. ja palun, härra Van Nistelrooy suur tänu. ma siis jätkan inglise keeles, kuna esinaine lubab töötada edasi ainult inglise keeles. praegusel hetkel siin kõrval saalis on küsimuste-vastuste voor, kus on kohal kõik raportöörid, nii et see toimub just praegu ruumis neli kuu üks, nii et te näete, et kõik toimub samaaegselt ja kõigil on äh, surve. aga jah, tõepoolest osad inimesed nägid väga kõvasti vaeva, et äh, selline tasakaalustatud tekst kokku panna, et äh, olla ka meie regionaalse arengukomisjoni pädevuste raames sellepärast et mujal muudes komisjonides äh, äh, samamoodi töö käib väga kibe kiiresti, surve on tugev näiteks ITRE ja transpordikomisjonis. meie komisjonis otseselt ei puuduta, sest meil ei võeta otseselt raha ära, tegemist on hoopis teistsuguste raha, rahastusvahenditega, sest ühtekuuluvusfond ei ole otseselt seotud äh, Junckeri kava tagatisfondiga. oluline on, äh, et see oleks selge. sellepärast, et me peame loomulikult analüüsima, mis juhtub äh, detsentraliseeritud tasandil, kui me võime neid fonde ühendada ja luua sünergiaid. ja mina lähtusingi sellest vaatepunktist. teisest küljest kas see uus fond nüüd ka annab oma panuse ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamiseks? tahtsin mitte langeda sellesse samasse lõksu, et, et teha, duubeldada seda tööd, mida teised komisjonid juba teevad, nii et äh, et ikkagi teha seda, mis on konkreetselt meie ülesanne. ja see uus fond ei peaks äh, nii-öelda ära sööma meie investeerimisfondi vahendeid, sellepärast et kui te saate raha kerge vaevaga, ütleme, et Euroopa Investeerimispank läheb Rumeeniasse, ütleb, meil on äh, olemas meeskond, selle kaudu saate raha juurde ja siis äh, võib tunduda see väga lihtne lahendus, et, et äh, ma hakkan hoopis selle uue fondi heaks tööle, see on palju lihtsam ja ma saan palju lihtsamini oma asjad aetud. aga see ei ole tegelikult nii, me ei tea, kuidas see tegelikkuses toimima hakkab mis on see tegelik olukord. üldiselt ma suhtun sellesse fondi positiivselt, teiseks jah, tõepoolest sünergiad tekivad liikmesriikides, ütleme, kus äh, projekt, olgu ta siis teadusarendus või katsekava või mingi energiaprojekt, mingis etapis on juba saanud rahastuse mingisugusest Euroopa fondist ja ütleme, et ta lõpeb. see riski money ja garantiid, mis tulevad äh, investeerimisfondid, see võib kõik juhtuda ja ma olen selles suhtes väga positiivne, sellepärast et me võime siit minna isegi edasi, risk võib olla kõrgem. aga meie SEB määrused ei välista isegi seda. teine asi see uus fond loob äh, võimaluse regionaalse või piirkondliku platvormi loomiseks nii liikmesriikides kui piirkondades. ma, raha, mis on ka struktuurifondidest või teistest fondidest, saab sinna kaasata ja räägitakse, et ka sellel uuel fondil on täpselt samasugune juhtimissüsteem mõningatel juhtudel isegi need haldurid, äh, järelevalve teostajad võivad olla samad inimesed. kuidas see toimima hakkab, me praegu oska, ei oska öelda. ja oma muudatusettepanekutes tõin välja kaks olulist punkti. esiteks jäin meie prioriteetide raamesse, ennekõike siis regionaalsed investeerimisfondid tahtsin rõhutada just seda sünergiate loomise võimalust. ja teiseks, mina ikkagi tahaksin, et meid teavitataks sellist, milline on selle uue fondi mõju, tuleb ikkagi teostada hindamisi. sest minu meelest see fond toimib ja teeb seda, kuhuni viis meid ka see majanduskriis või finantskriis, ütleme Bulgaaria, Rumeenia, kust noored lahkuvad, kus olukord on väga keeruline, aga selle uue fondi kaasabil olukord isegi halveneb, mulle tundub. kusagil äh, suurtes äh, linnapiirkondades on äh, väga head tulemused, aga, aga mujal täiesti katastroofilised ma ei tea, kas see on nii, aga seda tuleks vaadata, seda tuleks hinnata. sellepärast äh, panime ka oma dokumenti sisse, et selline hindamine äh, on äärmiselt oluline. sest me tahame ikkagi, et rahastataks äh, teostatavaid äh, projekte, aga see pole ainus kriteerium me peame arvestama ikkagi ka oma Euroopa Liidu aluslepetega ja, ja nii edasi, seetõttu need hindamised äh, on äärmiselt olulised. siis äh, märkisin ka seda, et kui me vaatame ebakõlasid piiriülest, piiriülesest Äh, tegevusest räägitakse väga vähe, aga see on väga oluline, et ka liikmesriikide vahel, piirkondade vahel neid äh, aspekte arvestatakse, neid kaasatakse projektidesse. ja äärmiselt oluline on märkida ka seda, ja see on dokumendis ka niimoodi kirjas, et meie seisukoht on see, et see Euroopa Liidu fond peaks olema nii-öelda täiendav kui me vaatame avaliku sektori võlga või riske, mis mingis piirkonnas on, ja kui me siis rahastame seda Euroopa tasandilt, siis ta ei lisa mingit uut kvaliteeti. ta ei, ta ei anna mingit lisandväärtust, jah, kulutatakse raha tõepoolest, olgu need siis laenud või garantiid, aga siin me peame olema väga konkreetsed, et äh, ta on ikkagi lisameede ja toob lisandväärtust, mitte ei tekita suuremat võlakoormust. ja viimane märkus selle päevakorrapunkti kohta on geograafiline aspekt või kriteerium, seda siin sees ei ole ja ma isegi ei taha, et see siin oleks, sellepärast et geograafiline aspekt tähendab see, et kas peaks rohkem keskenduma Itaaliale, Prantsusmaale, see ei ole meie eesmärk. see ei ole nende fondide eesmärk. aga üldisemalt võttes ma tahaksin näha Euroopa lõikest tasakaalu ja mitte ebakõlasid. igal juhul peab eesmärk olema panustada sotsiaalse ja territoriaalsesse ühtekuuluvusse. ja siis, kui vaadata eelarveprojekti, siin näiteks punkt viis, ma märgin seda, et üks fond ei peaks negatiivselt mõjutama olemasolevate fondide spetsiifikat, see on äärmiselt oluline. poolteist aastat äh, on piisavalt pikk aeg, selle aja peale peaks olema juba selline struktuurne jätkusuutlik lähenemine olemas, seda veel ei ole ja seetõttu on see punkt viis siin sees. ikkagi me ei räägi siin rahastamisest fondi tasemel, me räägime rahastamisest projekti tasemel liikmesriikides. selliste projektide tuleks ikkagi jah, eelistada projekte, mis on tasuvad, otseselt rahastatud siis meie fondidest osaliselt ja mitte tingimata eelarvest. see oleks siis äh, lühidalt kõik, ma arvestan loomulikult muudatusettepanekutega, ma saan aru, et äh, ajakava on väga tihe, viies märts on minu sünnipäev, nii et et äh, palun väga, uks on avatud, kui te ei suuda neid muudatusettepanekuid inglise keeles vormistada, mina ka ei suuda, aga koos lahendame probleemid. suur tänu väga põhjaliku ja väga huvitava ülevaate eest ja selle huvitava lähenemise eest raportile ja hoiame siis kõik meeles, viies märts, tähtis päev aga nüüd äh, palun sõna proua Pressole, variraportöörile. suur tänu ma loodan, et ma võin rääkida vähemalt itaalia keeles, ma tean, et kirjutama peab inglise keeles. suur tänu! jah, tõepoolest, tegemist on äh, väga keerulise teemaga, seetõttu eelistan rääkida emakeeles. aga sooviksin tänada raportööri ja kinnitan, et meie muudatus ettepanekud saabuvad eh, pöördumisega palju õnne sünnipäevaks ja siis tulevad eh, muudatusettepanekud, me ei unusta sünnipäeva ära, luban seda. nüüd, mis puudutab eh, raportit ja muudatusettepanekud, mida ta juba tutvustas, on äärmiselt huvitavad ja ka raport ise on väga huvitav, esmasel lugemisel tundub, et võin olla suurema osa nende seisukohtadega nõus. mõned märkused äh, minu poolt ja siis loomulikult pärast otsustame, millised muudatusettepanekud sisse viia, mis mitte. esimene tähelepanek, mis tegelikult on samas suunas äh, eelkõnelejaga, et see garantii või tagatisfond, see ei ole mingi lisaraha, me ei võta seda Euroopa Liidu eelarvest kavas on ikkagi mobiliseerida erasektori raha, institutsioonide raha selleks, et äh, tuua sisse uusi investeeringuid. investeeringud peavad olema ka sihtotstarbelised, nende eesmärk peab olema ikkagi hoogustada, suurendada sissetulekuid, panustada tööhõivele, uute töökohtade loomisele, need investeeringud peaksid olema tõenäoliselt suunatud ka äh, tööstuse kaasajastamisele, taristu moderniseerimisele ja nii edasi. mitte ainult siis äh, tööstuse suurendamisele, tööstusvõime suurendamisele pigem oleme suunatud ikkagi innovatsiooni ja moderniseerimise suunas, nii et ja seda ka taristu osas. teine märkus või tähelepanek, kuna me räägime ikkagi tagatisest, tagatisfondist, siis paljudel juhtudel kui äh, investeeringud tulevad erasektorist, ütleme siis ei ole vajalik lisagarantiide tagamine. meie eesmärk ikkagi peaks olema see, et me tahame investeeringute mahtu suurendada, mitte asendada ühte avaliku sektori tagatist erasektori tagatisega sellest seisukohast on väljaspool kahtlust, et äh, nagu eelkõneleja, nagu raportöör ise ütles, et sünergiate loomine on väga oluline erinevate fondide vahel, sellepärast et Euroopa prioriteedid on ju ühtsed, nad on kõik väga olulised, nii et kui me tahame saada lisainvesteeringuid just nimelt erasektorist, siis me peame selle loomulikult koordineerima olemasolevate investeeringutega, mis tulevad struktuurifondidest, avalikust sektorist ja ka erasektorist, see kõik peab olema koordineeritud. me peaksime vältima seda, et Junckeri kava investeeringud tõkestaksid või segaksid äh, struktuurifondide investeeringuid või ütleme, suunaksid nad äh, nendesse valdkondadesse, kus tasuvus on väga väike, kus äh, see tõhusus on väga väike, me ikkagi tahame, et struktuurifondide vahendeid kasutatakse otstarbekalt, tõhusamalt ja ei suunataks neid äh, sinna, kus tootlikkus ja tulemuslikkus on väike. me tahame ikkagi saada seda lisandväärtust lõpptulemusena ja tuletaksin siinkohal ka meelde, et jah, tõepoolest territoriaalse tasakaalu eesmärk on, on väga oluline, see peab olema igasuguse Euroopa poliitika eesmärk, seda peaks alati silmas pidama, et oleks territoriaalne ühtekuuluvus tagatud. samas on ikkagi liikmesriike, kus äh, selline tagatiste süsteem ei ole väga tõhus. ja tagatised ikkagi on äh, mõeldud investeeringute kaitseks, olgu siis tegemist avaliku või erasektori investeeringutega ja peaksime silmas pidama just neid piirkondi, kus äh, risk on äh, kõige suurem nii et seda tuleb äh, ka eesmärkide püstitamisel silmas pidada ja see on programmis ka niimoodi kirjas. ma arvan, et kuna me ikkagi järjest rohkem liigume selles suunas, et tõhusamalt äh, finantseerida ja finantsjuhtimist tõhusamalt kasutada, siis ma arvan, et siin on suurem koordineerimine äärmiselt oluline. ja seda ka struktuurifondide vallas. viimane tähelepanek. kui meil õnnestub äh, teha niimoodi, et suured piirkondlikud projektid, sinna kaasata Junckeri kava fonde ja vahendeid, ütleme siis äh, Junckeri kava investeeringute realiseerimine, kui me ühendame selle struktuurifondide vahenditega, siis me suurendame sellega ka struktuurifondide vahendite kasutamise võimekust ja tõhusust ja suudame hoogustada majandust, eriti nendes piirkondades, mis äh, kriisi tõttu kõige rohkem kannatasid, aga millel on ikkagi väga suur majanduspotentsiaal aga jah, loomulikult koos õnnesoovidega edastame raportöörile muudatusettepanekud kirjalikult, aitäh! suur tänu! kas on veel variraportööre, kes soovivad sõna? härra Ruuer, palun. suur tänu. tahan veel rongile jõuda, aga ütleksin siiski oma arvamuse siin arutelus välja jah, ühtekuuluvusfondide kaasamine siia plaani võib öelda, kas see on rohkem või vähem mõttekas. osad rahad on juba näpistatud Horisont kaks tuhat kakskümmend vahenditest, vähemalt on see Junckeri kava raames niimoodi ette nähtud ja tundub, et äh, ka mõningad ühtekuuluvusprojektid teadus-arendusprojektid, äh, kus meil ei ole sellist käegakatsutavat tulemust, mis ometi aitab kaasa Euroopa majanduse hoogustamisele. igal juhul tuleb olla väga ettevaatlik, kui me hakkame nii-öelda võitjaid välja valima, et peaks võib-olla muretsema selle pärast, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend rahasid äh, ka siia kaasatakse, sellepärast et äh, investeeringute äh, tasuvuse arvelt saab jälle need rahad pärast tagasi. millised on head investeeringud, öeldakse, kas riik või superriik ise teab, mina kahtlen selles ja kas me suudame piisavalt äh, kaasata erainvesteeringuid selleks, et äh, realiseerida need arvud, mis Junckeri kavas sees on, ma kahtlen selles sügavalt ja paraku ma ei jaga seda positiivset suhtumist, äh, mis nendes ettepanekutes kajastub, aga ma ütlen igal juhul, et me peaksime vaatama, millised on reaalsed tulemused. ja mida ütles härra Van Nistelrooy, kui ta rääkis põhjusest ja tagajärjest ja loomulikult äh, need investeeringud toovad lõpuks ka raha tagasi ja lõppkokkuvõttes on see kõik positiivne, aga ma arvan, et me peaksime ikkagi olema selle tulemuse suhtes realistlikud. aitäh! Thank you very much! suur tänu, härra Kolvatš-Šablon! Muchas gracias, señora presidenta suur tänu, proua esinaine. teen lühidalt. üldiselt äh, on mul väga hea meel näha, mis suunas asjad liiguvad. näen raportööre siinkohal. arutame siin Junckeri kava ja mulle tundub, et me oleme nii-öelda poolel teel finantskonsultatsiooni arutelu poole või meil on nagu selline finantsnõunike koosolek siin juba. meie, kes me oleme poliitikas, me peame ikkagi töötama ja tegutsema inimestega. me rääkisime kahesaja kolme, viiekümnest äh, miljardist ja majandusvõimendist, ma ei tea, ma ei ole võib-olla täiesti nõus sellega, et neid investeeringuid ei peaks natsionaliseerima, riigistama ja raportöör ütleb, et me peaksime et sellega me suurendame võib-olla veel erinevusi erinevate piirkondade ja riikide vahel ja see on tõeline risk, aga me ei võrdle siin omavahel Jaapanit ja Delaware'i ja see ei kuulu ka Junckeri kavasse. et kui nüüd tõsiselt rääkida, siis meie kõik, mitte ainult volinik äh, Juncker äh, komisjoni president Juncker, peame arvestama pikaajaliste plaanidega ja ka lühiajaliste plaanidega. kui need investeeringud, äh, kui me ei suuda investeeringute abil tööpuuduse vastu koheselt võidelda, siis toob see kaasa suure katastroofi tervele Euroopale ja me peame sellega arvestama inimesed, kes elavad Euroopa kõige mahajäänumates piirkondades praegu, kui nemad ei tunneta, et see investeerimiskava endaga tõesti mingid positiivsed tulemused kaasa toob, siis on see kõik mõttetu. ja teised komisjonid, äh, kus me töötame ja me ei tegele ainult äh, finantsküsimustega, me peame arvestama selle küsimuse kõikide aspektidega regionaalarengu komisjon peab erilist tähelepanu pöörama just sellele, kuidas investeeringud välja valitakse. me peame tagama, et need investeeringud ka tõelist mõju avaldaks tööhõivele ja seda parandaksid just suurematel tööturgudel võtame näiteks Luksemburgi. tööpuudus on läinud kolmekümnelt nullilt äh, üheksale protsendile, aga see ei ole kõige olulisem statistika. igal juhul ma arvan, et Regionaalarengu Komisjonil on siin väga oluline roll etendada liikmesriikide valitsused, piirkondlikud valitsused on nendele reaalsetele probleemidele palju lähemal kui ükskõik, mis äh, ekspertkomisjonid või kõrgetasemelised valitsusorganid, nii et ma arvan, et äh, me ikkagi peaksime püüdma tagada seda, et Regionaalarengu Komisjon ei unusta Junckeri kava piirkondlikke aspekte, et me seisame ikkagi selle eest, seetõttu kutsun üles kõiki siinviibijaid, mitte ainult raportööri, meeles pidama seda, et me peame võitlema tööpuuduse vastu ennekõike. ja tagama, et investeeringud on tõhusad ja valime välja ikkagi õiged projektid. me ei taha lühiajalisi investeeringuid ainult samas ei taha me rääkida ainult riskihinnangust panganduse seisukohast, aitäh. Euh, euh, suur tänu, proua esinaine, teen lühidalt, sest ka mina pean rongile jõudma. mul on kaks kommentaari. kõigepealt, et meie komisjon jah, tõepoolest, me peame endalt küsima, mis on need kõige olulisemad teemad Euroopa Investeerimisfondi puhul kas selle tulemusel suureneb regionaalne e-, piirkondlik ebavõrdsus või me tõesti suudame parandada regionaalset ühtekuuluvust, see on kõige olulisem küsimus. ja kas tõesti eraettevõtted hakkavad tegema ettepanekuid ainult kõige rikkamatele piirkondadele, arenenumatele linnadele või hakkavad nad tegutsema ka nendes piirkondades, kus tööpuudus on kõige suurem, kus puuduvad investeeringud, sellepärast et on oht, et äh, neid piirkondi ei, ei kaeta, sellised ääremaad, mahajäänud piirkonnad kõik see, mida me praegu oleme kuulnud ja näinud, me ei saa olla kindlad, millised projektid suunatakse näiteks äärealadele. ja seetõttu ma leian, et raportööril on õigus, kui ta ütleb, et me peame ikkagi lähtuma aluslepingust ja peame silmas pidama eh, neid eesmärke, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga, sotsiaalse, territoriaalse ühtekuuluvusega ja lähtuma ikkagi aluslepingust. mis puudutab nüüd geograafilisi kriteeriume, siis jah, tõepoolest, komisjon ei läinud seda teed ja investeeringuid ei riigistata, aga tõepoolest Regionaalarengu Komisjonil on välja töötatud piirkondlikud kategooriad. miks me seda tegime? sellel on oma põhjus, et luua sellised piirkondlikud kategooriad, millised on rohkem arenenud, millised on vähem arenenud piirkonnad. ja kui Euroopa Liit hakkab investeerima kogu Euroopas siis ma arvan, et need investeeringud võiksid põhineda nendel kriteeriumitel, mille me välja töötasime, mida me peame kaitsma. meie komisjon peaks seda rõhutama, sellepärast et iga parlamendikomisjon vaatab äh, Junckeri kava oma seisukohast, oma vaatenurgast, eelarve, majandusvaatenurgast ja meil peab olema oma lähenemine Thank you, yes uh, but.... suur tänu, härra Zeller. härra Zeller ja siis härra Renk oh,. aitäh. ma arvan, et me ei peaks endale tööd liiga raskeks tegema, sest et seda tehakse juba teistes komisjonides. me peaksime keskenduma eelkõige sellele, mis on meile kui Regionaalarengu Komisjonile oluline ja ma arvan, et meil on oluline see, et me oleme suutnud ähm, tagada selle, et meil on äh, ühtekuuluvuspoliitika, fondid, struktuurifondid ja uus programmeerimisperiood, mis siis koos liikmesriikidega, koos äh, Euroopa Liidu rahadega ja liikmesriikide rahadega projekte rahastavad, mille eesmärgiks on tööhõive suurendamine, konkurentsivõimelisuse säilitamine. see, mida me praegu arutame, ähm, Junckeri kava, sellel on hoopis teine eesmärk. sellega soovitakse majanduskasvu ähm, luua Euroopa Liidus, sellepärast et praegu meil on tegu sellise keerulise olukorraga, et mõningates liikmesriikides me näeme taanduvaid arenguid või näeme vaid vähest majanduskasvu, teisalt aga erakätes, erasektoris on piisavalt raha, no meil on äh, haigekassa, ähm, pensionikindlustuse süsteemid, kellel on piisavalt raha, aga nad otsivad just kohta, kuhu investeerida seda raha ja komisjoni ettepanek ongi selline võimalus äh, investeerimiseks, selliseks investeerimiseks, äh, kus riskid on investoritele võimalikult väikesed. nii et äh, mina tõlgendan seda mm, kava selliselt. aga see on sellega, mida meie soovime, siis regionaalpoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, mitte mingit pistmist, sellel on hoopis teine eesmärk ja see, seetõttu Euroopa rahasid riski vähendamiseks või riski vältimiseks, ütleksin isegi, koos äh, finantspanusega äh, Euroopa Finantseerimispangast ka tagatakse, investeerimispangast äh, tagatakse selleks, et finantsvõimendus oleks võimalikult suur ja et saaks siis öelda, et, et nüüd ollakse siis valmis rahastama neid projekte, mida liikmesriigid äh, rahastada ei saanud. ja meie poolt ähm, kinnitatud eelarvest on juba vahendid ette nähtud ja siin on arvestatud äh, siis ka teadus-arendustegevuse eesmärkidega, samuti transpordi eesmärkidega. seni ei kasutata neid rahasid, mis olid ette nähtud ühtekuuluvuspoliitikale ja struktuuripoliitikale. aga ma kuulen ka hääli, mis ütlevad, et eh, miks me võtame teadus-arendustegevuse valdkonnast raha, mis me võt-, miks me võtame Euroopa ühendamise rahastust raha, mis on ju ka väga keskse tähtsusega eh, Euroopa jaoks, miks me ei võta raha ähm, reservidest või siis äh, kasutamata jäänud ähm, vahenditest, äh, siis põllumajandusfondist või ka struktuurifondist ja ma arvan, et siin me peame nüüd sekkuma ja ütlema, et sellist asja juhtuda ei tohi, sellepärast et sellisel juhul see, mida on saavutatud ühtekuuluvuse struktuuripoliitika, äh, me kaotaksime kõik selle ja kuidas seda ähm, eelarve tehniliselt äh, lahendada, selle üle peab nüüd eelarvekomisjon pead murdma. et äh, kas ähm, nüüd nende, ähm, kas need rahad tuleks tõesti võtta Euroopa ühendamise rahastust ära võtta, sellega tule-, peaks tegelema siis vastav komisjon. meie jaoks on oluline see, et siin ei tekiks mingit kattuvust äh, ko-, ühtekuuluvus ja äh, struktuuripoliitikaga ja et need rahad, mis on ette nähtud kuni aastani kaks tuhat kakskümmend meie poliitikatele, et need jäävad ka nendesse valdkondadesse, kuhu need on ette nähtud ja et neid vahendeid ei kantaks üle äh, teistesse valdkondadesse ka mainitud investeerimiskavasse, sellepärast et kui sellisest kokkuleppest kõrvale kaldutakse, siis sellisel juhul on meil keeruline peale aastat kaks tuhat kakskümmend veel struktuuripoliitikat äh, ja äh, ühtekuuluvuspoliitikat, ka regionaalpoliitikat, rõhutan seda veel kord edasi viia, nii nagu me seda seni oleme teinud, aitäh. ja proua Reinke, palun. suur tänu, proua esinaine. räägin äh, kolleeg Monika Vana nimel, kes oli variraportöör, aga ta peab kahjuks olema juba, on juba teel Viini jätkan saksa keeles, äh, aga muudatusettepanekud saadame inglise keeles. kõigepealt suur tänu sekretäriaadile ja ka raportöörile, kes selle tõesti väga lühikese aja jooksul on väga head tööd äh, teinud. see arvamus ähm, töötab välja vägagi konkreetsed äh, ettepanekud välja, kuidas FC ja teiste fondide vahel ähm, erinevaid valdkondi kombineerida, eriti mis puudutab regionaalarengu tegevust ja me peame siin arvestama ka meie pikaaegseid kogemusi ühtekuuluvuspoliitikaga, siis siinkohal me peame eelkõige eh, arvestama just neid piirkondi, kus tööhõive on väga madal ja kuidas me saaksime siis neid eh, negatiivseid mõjuseid eh, FC abiga kõrvaldada. siin on välja toodud ka erinevad eesmärgid nende piirkondade jaoks, kus on tööpuudus väga suur ja samuti millised ähm, lisameetmed on vaja näiteks koolitusse ja haridusse. ja kvalifitseeritud töökohad, töökohad peavad olema investeerimiskavade keskmes struktuurifondidega, on Euroopa Liidu poolt juba loodud selline süsteem, mis tagab äh, selged eeskirjad, sammud, mis arvestab ka ähm, Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkidega ja sinna on kaasatud ka ähm, partnerluspõhimõte. nii et ähm, kohaliku oma, kohaliku omavalitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö peaks ja kaasatus peaks olema siin arvestatud, aga EFSI siis sellega arvestatud ei ole ja EFSil ei ole puudust mitte rahadest, vaid just ideedest ja äh, järgnevatel nädalatel me peaksimegi siis tegema kõik selleks, et investeerimiskava liiguks õiges suunas ja et äh, me peaksime ka tagama selle, et, et siis oleks kaasatud ka ühtekuuluvuspoliitika, sellepärast et killustatus meid äh, edasi ei vii, aitäh. Thank you, madam Damato. suur tänu, proua Damato, palun suur tänu, tänan ka kolleegi, kes on teinud suurepärase töö ära ja olen väga nõus nende punktidega raportis, mis äh, toovad välja just need ohud äh, või selle sünergia, miks peaks äh, too, toimuma EFSI ja siis Ühtekuuluvusfondi rahade vahel kui me vaatame perioodi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, siis tahame ikkagi tõhustada majanduskasvu ja ühtekuuluvust nii majanduslikus, territoriaalses kui sotsiaalses mõttes aga minule valmistab muret äh, just nende vahendite komplekssus, just selles mõttes ütleme, äh, võrdlus Ühtekuuluvusfondi ja EFSI fondi vahendite vahel. lõige neli ütleb, et liikmesriigid võivad kasutada Ühtekuuluvusfondi vahendeid selleks, et toetada projekte, teostatavaid projekte ja investeerimispank annab omapoolse tagatise. muudatusettepanek number kümme, liikmesriigid äh, võivad äh, kaasata ühtekuuluvusfondi vahendeid vastavalt äh, raamkokkuleppele vastavalt kolleegide sõnavõttudele, eh, kes rõhutasid, kui oluline on eh, rõhutada just nimelt eh, sotsiaalset territoriaalset ühtekuuluvust, siis komisjon, komisjon lubab ikkagi meie fondi vahendeid kasutada EFSI projektide elluviimiseks. avaliku sektori investeeringuid äh, ei tohiks ikkagi kasutada riigivõlgade tagasimaksmiseks, aga liikmesriikidel võib äh, selline kiusatus tekkida äh, vahendite kasutamisest kõrvalekaldumisele. minu meelest siin komisjoni lähenemine on väga ohtlik. vaatamata sellele, et võime teha muudatusettepanekuid selleks, et EFSid nii-öelda pehmendada regionaalpoliitika seisukohast, siis äärmiselt oluline on Eh, silmas pidada seda, et eh, jääb ikkagi alles oht, et neid vahendeid kasutatakse mitteotstarbepäraselt. iga, kõik need projektid, nende hindamine, ma näen, et siin ikkagi kaasatust ei ole, läbipaistvust ei ole, sest eh, räägitakse ekspertidest, sõltumatutest ekspertidest, turuekspertidest. Need, kes sinna hindajaks määratakse, seda otsustab komisjon ja investeerimispank, aga kus on siin parlament? aitäh ja härra Pakov, palun. Uh, olen nõus härra Van Nistelrooiga, kes ütleb, et äh, ei ole küll kirja pandud, kuidas tagada geograafiline tasakaal projektide väljavalimisel, siis see ei tähenda, et me ei tea, mis juhtuma hakkab, me näeme juba, et on ebavõrdsus, paljudes liikmesriikides on ju piirkondi, kus, mis on paremini arenenud, mis on halvemini arenenud ja me ei taha suurendada ebavõrdsust piirkondade vahel, ma pean ütlema siiski seda, et see ei ole ainus asi, mida me peame vältima, et, et ei toimuks kokkupõrget ühtekuuluvuspoliitika ja Junckeri kava vahel, me peame looma nende kahe vahel sünergia. ehk siis eh, suurem osa projektidest peab olema ikka suunatud sellele, et tekiks lisandväärtus. seda ju inimesed meilt ootavad. teiseks, kriteeriumid peavad olema väga läbipaistvad, kuidas äh, projekte hindama hakatakse ja heaks kiitma hakatakse, mille alusel. kõikidel liikmesriikidel peab olema võrdne juurdepääs otsustusprotsessi juurde. me tahame iga hinna eest vältida seda, et jääks mulje, et osadel liikmesriikidel on suurem mõju kui teistel tuleb suurendada teadlikkust selle suhtes, mis plaanis on, ma tean, et osad on äh, esitanud projekte ütleme, sanitaar, äh, santehnika valdkonna äh, projekte. samas teistel on projektid loomemajandus, IKT, tehnoloogiline majandus, nii et igal juhul siin tuleb need kriteeriumid paika panna, aitäh! Thank you very much! aitäh! keegi rohkem äh, sõna ei soovi? härra Van Nistelrooy, kas te sooviksite vastata mõningatele esitatud kommentaaridele? aitäh, suur tänu! ma arvan, et äh, meie tekst on meil ära toodud need kõige olulisemad punktid, mida juba ka arutati, et aga kui on veel mingisuguseid lisapunkte, siis äh, ma olen täiesti avatud nende osas. siin on räägitud näiteks uuest valitsemistavast ja nii edasi, et seda tõesti arutatakse pigem majanduskomisjonis, nii et ärgem liiga kaugele minge. ja see on väga õige, mida eelkõnelejad ütlesid, et, et, et see ei ole tõesti meie teemavaldkond. ma olen seda kuulnud ka teistes komisjonis, et, et mis saab sellest mitmekordistajast, näiteks Horisondi puhul on see näiteks üks viiekümnele, lihtsalt näiteks et üks euro, mis pannakse horisonti, kui palju sealt välja tuleb ja nüüd meil on teine multiplikaator, aga mis saab meie, mis on meie multiplikaator? et see tihti ei ole nii kõrge, sellepärast et me alustame otsast peale, loomaks näiteks hariduskeskusi ja seal on väga keeruline seda multiplikaatorit leida. ja teised ütlevad, et, et grandid on et grant on lihtsalt, on lihtsalt maha visatud raha, aga me ju loome raha. nii et me peame arutelude käigus ütlema, et tegu on erinevate eesmärkidega, erinevate rahadega, erinevate eesmärkidega. ja, ja kuhu, oluline on ka see, kuhu investeeritakse. et jah, te võite sellega tegeleda oma äh, ülikoolis või kus iganes, aga selle vastu midagi mul ei olegi, aga see on hoopis teine, teine teemavaldkond. nii et me peame vaatama, kuidas asjad arenevad ja seetõttu ma sooviksingi läbi viia selle hindamise ühe-kahe-kolme aasta pärast, et oleks äh, hindamine läbi viidud, kus siis, siis äh, näidataks ka, milline kuidas, kuidas liikmesriigid üldse tegutsevad, sellepärast et olukord ja tegutsemisviis võib olla ju hoopis erinev Itaalias või kuskil mujal. ja samuti me peame ka vaatama, mis on elujõuline ja mis mitte, mis on oluline, mis mitte. see on väga erinev erinevatel aegadel. aga sellist olukorda ei saa tekkida, et nemad äh, kulutavad raisatud raha, sest meie tegelikult tekitame selle äh, finantsvõimenduse. et äh, meie justkui tekitame raha juurde ilma intressita, nii et äh, see ei ole tegelikult probleem, probleemiks on, on viia arengut piirkondadesse, nendesse piirkondadesse eriti, kus on sellised põhimõttelised probleemid, fundamentaalsed probleemid olemas et see ei ole, siin ei ole tegu mitte ainult äh, rahade ja vahendite tagamisega, ei. aga me tuleme selle juurde tagasi ja me ei ole ka negatiivselt meelestatud Junckeri fondi osas äh, üldse mitte. aga võib-olla me peame rohkem äh, avaldama ka materjale selle kohta, millega meie tegeleme ja ja komisjon on ka siin kohal ja me sooviksime, et Euroopa Komisjon meid ka aitaks selles, sest ma tean, et et seal on kõnelejad, kes ütlevad, et meie esindame komisjoni et, et nüüd nad on siin kohal, et las nad siis räägivad. Thank you. Thank you very much for your comments uh, as a chair. aitäh! esinaisena ma sooviksin rõhutada, et see on väga oluline meie meelest. Äh, millise arvamuse me vastu võtame oma komisjoni poolt ja et, et oluline on, et me rõhutaksime seda kahe instrumendi vahelist kooskõla ja täiendamist ja et kui, et kui oluline on ühtekuuluvusfond ja, ja et me rõhutaksime ka erinevusi, sest meil on erinevad rahad, nagu te ütlesite, erinevad eesmärgid, aga samal ajal me peame ka, ka kaitsma ühtekuuluvuspoliitika olulisust Euroopa Liidu jaoks. nii et ähm, see on osa ka äh, kolleegide kommentaaridest ja kas komisjoni esindajad soovivad, et sõna võtta härra Apple? aitäh, aitäh, proua eesinaine, selle eest, et mulle sõna andsite. mina ka lühidalt sekkuksin sellesse väga huvitavasse arutellu. üldjoontes me oleme nõus äh, raportööri äh, seisukohtadega ja ka äh, härra Zelleri seisukohtadega. et me peaksime ka vaatama Äh, president Junckeri investeerimiskava üldeesmärki, nimelt et, et sellega soovitakse investeeringud ikkagi liikuma panna ja kriteeriumid finantseerimise jaoks ei ole veel välja töötatud, aga see on vägagi kooskõlas sellega, mida paljud eelkõnelejad juba ütlesid, et komisjoni jaoks on väga oluline see, et üheks kriteeriumiks on loomulikult majanduslik äh, elujõulisus, ähm, aga loomulikult ka täienduvus on äh, väga oluline ähm, kriteerium, et äh, need fondid ei hakkaks nii-öelda üksteist ära õgima, nagu te ütlesite. samuti Euroopa poliitikate eesmärk ja samuti ka erakapitali kaasajastamine on oluline. ja see viib mind teise märkuseni, mida Juncker on samuti maininud ja ka eelkõnelejad mainisid mitmel korral et EFSI ei dubleeri midagi, see ei ole uus ühtekuuluvuspoliitika instrument. see on vahend, millega soovitakse investeeringud liikuma panna ja mis peaks siis ka positiivset mõju avaldama äh, piirkondadele ja selle ähm, struktuuri tõttu äh, tuleb siis ka vaadata läbi sisulise poole pealt, äh, kuidas projekte välja valitakse, siin ei tohi olla nii positiivset ega negatiivset ähm, diskrimineerimist ja kindlasti tuleks arvestada ka geograafilise jagunemisega. aga me loodame, et EFSi positiivne mõju aitab investeeringuid äh, liikuma kogu Euroopas. nüüd, mis puudutab muudatusettepanekuid, ma ei hakka neid muudatusettepanekuid kõigi läbi arutama, meil ei ole selleks ka aega, aga väga üldised märkused. mis puudutab aruandlust, siis siin on äh, selge, et loomulikult aruandlus ja äh, hindamine peab aset leidma, nii et äh, siis on ka näha, millised on takistused, mida on vaja parandada ja seetõttu on hea aruandlus ja hindamine väga olulised. see on ära mainitud ka komisjoni ettepanekus, aga me üritame siis tasakaalustada äh, Äh, vajadused, kulud. ja siin on ära toodud siis ka delegeeritud äh, õigusaktide mõte, nii et komisjon ei ole veendunud, et kas see on vajalik, aga ma ei ole sellele ka täiesti mõte. aga kui see, seda soovitakse, seda teed soovitakse järgida, siis me peame ka vaatama äh, kuidas seda tehniliselt lahendada siis EFSI raames ja kuidas see on seotud ka teiste fondidega. nii palju minu poolt aitäh, ma siis meenutaksin, et muudatusettepanekute tähtaeg on viies märts, härra Van Nistelrooy sünnipäev. kõik kingitused on aktsepteeritavad. aga ainult inglise keeles. järgmine päevakorrapunkt on jällegi omavahel seotud, need on siis punktid üksteist ja kaksteist ja meie äh, raportööriks on härra Viktor Postinaru ja tal on väga vähe aega täna. aga ma loodan, et teil on piisavalt aega selleks, et äh, tutvustada oma äh, arvamusprojekte selle kahe punkti osas, sest need kaks punkti on omavahel seotud. üks on siis määruse number kolmteist üksteist murd kaks tuhat kolmteist, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend muutmine. ja teine päevakorrapunkt on paranduseelarve projekt number kaks, murd kaks tuhat viisteist, assigneeringute ümberpaigutamine, eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega, majanduslik, sotsiaalne, territoriaalne ühtekuuluvus, jätkusuutlik majanduskasv, julgeolek ja kodakondsus, globaalne Euroopa raportööriks äh, on härra Postinaar ja sõna on teil. suur tänu, aga ma nüüd lähen üle inglise keelde, sellepärast et see on olnud meie töökeel ja ma üritan oma märkuste käigus vastata mõningatele küsimustele, et, et miks me, me viime seda tegevust läbi erimenetluse käigus, miks ainult inglise keeles ja miks tuleks see vastu võtta äh, nii kiiresti kui võimalik, õigeaegselt, selleks et äh, tulemuseni jõuda. nüüd äh, kaks arvamust, mis ma olen koostanud, tulevad eelarvekomisjonist ja mõlemad on seotud siis sellega, et tegevuskavad uue programmeerimisperioodi ajal võeti liiga hilja vastu ja ma käsitlen mõlemat päevakorrapunkti paranduseelarve projekte koos, sellepärast nad on omavahel seotud. nüüd, mis puudutab ESIF-it, siis ainult kakssada viiskümmend äh, tegevusprogrammi äh, äh, võeti vastu aastaks kaks tuhat neliteist, seitsekümmend viis tegevusprogrammi mis on kolmteist protsenti kogu hulgast artikli kolmteist alusel finantsmäärustikust äh, viidi üle uute aastasse, see tähendab, et nad on valmis äh, vastuvõtmiseks peale aastat kaks tuhat kolmteist, aga tollal neid ei olnud võimalik õigeaegselt vastu võtta. Nad võeti ja seetõttu nende vastuvõtmine lükati edasi aastasse kaks tuhat viisteist ja endiselt on veel võimalik äh, siis kasutada kaks tuhat neliteist maksekohustuse kõik ülejäänud äh, äh, programmid kakssada viiskümmend, äh, mis on siis moodustavad, moodustavad nelikümmend viis protsenti kogunumbrist, siis selleks, et mitte kaotada kaks tuhat neliteist vahendeid siis vastavalt artiklile üheksateist mitmeaastasest finantsraamistikust tuli need vastu võtta ja komisjon on teinud ka vastavad ettepanekud ja ma sooviksin tänada komisjoni tehtud töö eest ja koostöö eest. oluline on see, et mõlemad ettepanekud võetakse viivitamatult vastu, see on ja seoses nüüd selle ajalise survega need kaks teemat ongi käsitlemist leidnud ainult inglise keeles ja tähtajad on väga lühikesed. nii et tähtajad on tõesti väga lühikesed. Need kaks arvamust käsitlevad erinevaid menetlusi selles osas, mis puudutab Euroopa Parlamendi rolli EMFF-i läbivaatamine äh, on seotud ka Euroopa Parlamendi poolse heakskiiduga ja MFF-i eh, läbivaatamine on seotud kaasotsustusmenetlusega ja siinkohal MFF-i läbivaatamine ehm, seisneb siis Euroopa Komisjoni poolses töös ja nõukogu, tänu nõukogu eh, kaastööle on siis kasutamata jäänud vahendid ehm, aastast kaks tuhat neliteist üle viidud aastasse kaks tuhat viisteist see tähendab, et väga suur töö on ära teha aastal kaks tuhat viisteist riiklikul ja kohalikul tasandil, aga siinkohal tuleb arvestada võrdse kohtlemisega liikmesriikide vahel ja Euroopa Komisjon on ka öelnud, et ta saab olema väga aktiivseks partneriks ning tagab selle, et nii programmeerimine kui rakendamine aset leiaksid ning täna komisjon kindlasti veel kord äh, kinnitab üle oma kohustused, äh, mida ma eelnevalt mainisin. see on äärmiselt oluline ja ma loodan, et komisjon äh, ka oma sõnad teoks teeb kõige efektiivsemal, kõige mõjusamal moel. nii et kui MFF-i läbivaatamine ja, ja siis ka paranduseelarve projekt on vastu võetud, et sellisel juhul saaksid projektid ka võimalikult kiiresti vastu võetud. mis puudutab nüüd äh, ERDF-i vahendite ülekandmist äh, ja Euroopa äh, partnerlusinstrumendi vahendite ülekandmist aastal kaks tuhat seitseteist, siis äh, need viivitused on seotud õigusliku raamistikuga ja see kajastub ka programmides ning äh, kuna need programmid on väga keerulised, äh, siis seal on ette nähtud kolm osaleja poolt, liikmesriigid, kandidaatriigid ja naaberriigid. ja ma arvan, et sidususe jaoks ja ka selleks, et programme saaks võimalikult kiiresti hakata rakendada, oleks soovitatav järgida sama loogikat kui ka ülejäänud äh, eraldiste, vahendite eraldiste osas. Need, need programmid, mis on ette nähtud aastaks kaks tuhat viisteist ja kuusteist, äh, siis neid vahendeid on endiselt võimalik ka kasutada ja eeldades, et me heakskiidu anname, ja kuna see on vajalik äh, ka MFF-i läbivaatamiseks ja kaks tuhat neliteist äh, eraldiste äh, jaoks nende programmide puhul, mida ei olnud võimalik vastu võtta aastal kaks tuhat neliteist, siis parlament on juba, või nõukogu on juba nõustunud komisjoni ettepanekut toetada ja seetõttu meie peaksime siis ka oma menetluse lõpuni viima ja parlamendi poolt see heakskiidu nii kiiresti andma kui võimalik. ja siinkohal ma kutsuksin üles kõiki variraportööre, kõiki fraktsioone tegema koostööd ja tegema seda nii tõhusalt, nagu me oleme juba varemgi teinud. nüüd, mis puudutab äh, paranduseelarve projekti number kaks, see on otseselt seotud ka äh, MFF-i läbivaatamisega, sellepärast et see tõlgendub, et see tõlgendub ka praktikasse ja kõik rubriigid aastast kaks tuhat neliteist kantakse üles kaks tuhat viisteist. see on kokku kuusteist koma viis miljardit eurot ja mina leian, et äh, see läbivaatamise protsess on sama, kommentaarid on samad kui eelneva puhul ja ainus märkus, mida ma sooviksin teha, et äh, ma sooviksin taaskord tõstatada selle probleemi, mis on seotud äh, maksete viivitusega, see oli siis kakskümmend viis miljardit aasta kaks tuhat neliteist lõpuks kolme fondi osas ja siinkohal ma paluksin, et komisjon edastaks meile kõik kogu vajaliku info äh, asjade äh, praeguse olukorra kohta ja kuidas see mõjutab ka aastaid kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist, äh, kuidas see mõjutab neid makseid ja milliseid vahendeid saab kasutada selleks, et maksete viivitus tekitaks veelgi keerulisemat olukorda. tähtaeg mõlema ettepaneku osas on sarnane, nii et mõlemad arvamused tuleks meie komisjonis vastu võtta järgmisel kohtumisel märtsi lõpus, täiskogul tuleks see vastu võtta ähm, aprillikuus ähm, minitäiskogul Brüsselis ja suur tänu ette juba variraportööridele nende kannatlikkuse eest ja nende valmiduse eest äh, tegema tööd väga äh, suure ajasurve all ja see on ainus viis, see on ainus viis tegutsemiseks, nii et liikmesriigid saaksid vajalikud vahendid siiski kätte selleks, et tegevusprogrammid rakenduksid. ja ma kordan veel kord üle. suur tänu teile. ja ma loodan, et me saame siis tegutseda nii, nagu kavatsetud aitäh! ma sooviksin veel kord öelda, et härra Bastinaro tõesti väga lühikese aja jooksul oma arvamuse projektid koostasite, nii nagu ka härra Van Nistelrooy ja Strasbourgis toimub ka siis koordinaatorite erikohtumine, toimus juba ja seal me töötasime välja ka ajakava arvamuse koostamiseks ja me kavatseme need arvamused vastu võtta meie järgmisel kohtumisel, mis toimub kahekümne kuuendal märtsil ja seetõttu sekretariaadi ja minu ettepanek on järgmine. muudatusettepanekute tähtaeg inglise keeles ainult on sama kuulus päev, viies märts, ja see on tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks ja see on ja see tähtaeg on siis nii lühikene kõikidel nendel mainitud põhjustel, mida härra raportöör juba selgitas. ja nüüd on sõna teil, kolleegid, härra Novakov aitäh, esinaine. jah, kuigi ähm, töökeeli on ainult üks ja tähtaeg on ähm, tõesti nii lühike, siis ma olen kindel, et me saame koostööd teha selle teema osas. aga ma pean ütlema, et me peaksime väga selged äh, prioriteedid kindlaks määrama, et mida sellest eelarvest rahastatakse. kui tegelikkus ei ole sama kui siis, kui me MFF-i osas eh, kokku leppisime ja siin juba tõstatati ka maksete viivituse teema, siis me peaksime soovima ikkagi konkreetseid samme selleks, et vältida selliseid probleeme. nii et eh, parlamendil peaks olema selge seisukoht selles osas, mis puudutab maksekohustusi. ja väga palju lahtisi küsimusi on veel seoses maksete viivitustega. ja veel üks märkus ma loodan, et järgmisel korral me üritame vähemalt natukene, saame rohkem aega juurde selleks, et arutelud oleksid viljakad, sest ma olen teadlik sellest, et seoses nende lühikeste tähtaegadega me paljusid teemasid praegu põhjalikult arutada ei saa. aitäh, proua Tõmmatu! suur tänu, teen hästi lühidalt. vaadates neid numbreid, kolmsada rakenduskava nelikümmend seitse protsenti kogu kavade mahust mitmeaastase finantsraamistiku järelvaatamisel. ma olen selle kõige osas väga suures mures, mis puudutab komisjoni ettepanekut äh, siis paranduseelarve projekti, me peame ikkagi küsima, miks äh, või miks äh, nii hilja kinnitati see mitmeaastane finantsraamistik ja kes selle eest vastutab, me tahame seda tulevikus vältida järgmise programmi perioodi kavandamisel, sest me peame ikkagi oma valijatele ja kodanikele ütlema. Itaalia puhul jah, me teeme, oleme teinud palju kriitikat ja, ja ikkagi kogu aeg kommentaarid on ühed ja samad, eriti mis puudutab Lõuna-Itaaliat väga palju on ikkagi maksmata arveid ka ühtekuuluvuspoliitika raames ja siin ei ole süüdi mitte ainult komisjon üksinda, vaid kogu see juhtimissüsteem. nagu kolleeg ütles, me räägime kahekümne viiest miljardist eurost maksmata arvetest. minu meelest on vastuvõetamatu ja, ja olen nõus siin raportööriga, et komisjon äh, selle kohta esitaks andmeid, tegemist on väga delikaatse teemaga ja poliitilises ja majanduslikus ja sotsiaalses mõttes väga olulise teemaga, nii et nii kiiresti kui võimalik, palume andmeid, aitäh! aitäh, kas keegi soovib veel sõna, härra Fanistus-Roy, palun! kõigepealt ma sooviksin tänada kolleege selle kiiruse eest ja me peaksime veel ka kontrollima, et kas see, mis üle kanti, on kooskõlas ka sellega, mis jäi eelmisest perioodist üle, et mina kardan, et seal on siiski mingisuguseid kõrvalekaldeid ja loomulikult on väga kummaline, et selline asi üldse aset leiab. ja kolleeg juba mainis, et punktid kuus ja seitse paranduseelarve projektis number kaks, et et võib-olla me peaksime ka siin seda küsimust kajastama, et komisjonis kindlasti teatakse, milles asi on. Need on kaks erinevat asja, meil on ühelt poolt tegu siis äh, maksete viivitusega ja teisalt on siis ülekandmine, nii et äh, ma ei tea, kuidas seda äh, nüüd hästi lahendada Thank you, thank you very much. aitäh. kas keegi soovib veel sõna? härra Bassinaru, kas te soovite veel vastata lühidalt? väga lühidalt. kõigepealt ma sooviksin tänada sõnavõtjaid. ma eeldan, et ka komisjon äh, võtab sõna, kui ei, siis sellega me võime leppida. aga oluline on see, et meil oleks ka olemas kindlus, äh, et selles osas, et komisjon täidab oma lubadused. et see, mida nad on meile lubanud, seda ka täielikult rakendatakse, nimelt et nad abistavad äh, ka liikmesriike nende probleemide lahendamisel, mis tekkisid kahel põhjusel, ühelt poolt äh, siis tekkisid viivitused liikmesriikides selleks, et äh, siis tegevusprogramme ette valmistada ja sellele järgnesid äh, viivitused äh, Euroopa Komisjonis. nii et see probleem tuleneb kahest kohast, aga kõige olulisem on ikkagi teha tööd ja tagada see, et seda olukorda hallatakse nii komisjonis kui ka liikmesriikides ja et koostöö toimiks, see on kõige olulisem, sellepärast et parlament saab teha ainult ühte asja. võtta vastu või tagasi lükata need kaks ettepanekut, äh, ma ei kujuta ette, et tagasilükkamine aset leiaks. aga me peame tegema ära oma kodutöö ja ma loodan, et kodutööd tehakse samamoodi nii komisjonis oma abiprogrammide raames liikmesriikidele, aga ka liikmesriikides ja piirkondades, kus, kus hakatakse neid programme rakendama ja mis puudutab neid viivitusi, siis äh, tõsi ta on, et me oleme, tegime eelmisel aastal kõik, mis meie võimuses, need viivitused on vähenenud, aga olulisem roll on siin jällegi nõukogul ja me teame, et ähm, seal mõningad liikmesriigid tekitasid probleeme ja liikmesriigid peavad arvestama ja leppima sellega, et need viivitused tõlgenduvad ka maksetes ja need, neid makseid ka arutati. nii et nii-öelda kurat on siin peidus kuskil mujal, kui kindlasti mitte parlamendis. ja ma usun, et komisjon oma kohustusi ja tõsiselt võtab, samuti et volinik äh, ja volinike kolleegium teeb kõik selleks, et viivitused ja viivitused tekkinud probleemid kõrvaldataks. sest äh, muidu need rahad, mis tuleks üle kanda aastaks kaks tuhat seitseteist ja sellele lisanduvad veel viivitustest tulenevad vahendid, siis äh, siis need arved muutuvad täiesti maksmatuks. ja me peaksime ennetama selliseid probleeme. ja ma ei arva, et me peaksime väga rangelt hakkama süüdistama niinimetatud Euroopa Liidu administratsiooni. sellepärast, et äh, me ka näeme, et miks sellised probleemid äh, tekkisid äh, Äh, programmide vastuvõtmisel. et kakssada kuuskümmend kaks äh, tegevusprogrammi ei ole veel vastu võetud, see tähendab seda, et meil on äh, probleeme. pluss seitsekümmend viis. ja seetõttu me peame vaatama ka liikmesriikide poole ja vaatama ka, milline on valitsuste võimekus, piirkondade võimekus, kus on, lasub piirkondade vastutus nende tegevusprogrammide ettevalmistamisel. aga need on igal juhul väga olulised arutelud, mis minu meelest peaksid jätkuma ka meie institutsionaalses dialoogis Euroopa Komisjoniga, aga veel kord suur tänu teile teie panuste eest, sõnavõtute eest ja suur tänu selle eest, et äh, nõustusite selle erimenetlusega, sellepärast see on ainus viis, kuidas me saaksime ähm, saaksime äh, tööd teha sellise suure ajasurve all. ja ma usun, et selle austatud äh, komisjoni valmidus ja pühendumus on äh, suur see nende probleemide lahendamine. viies märts ei ole minu sünnipäev, aga ka mina, mina aktsepteerin siis kõiki kingitusi, aga siis vaid inglise keeles. aitäh, ütleb esinaine, ma kordan veel kord üle, tähtaeg muudatusettepanekuteks on viies märts, muudatusettepanekud peavad olema ainult inglise keeles, suur tänu nüüd äh, kolleeg äh, Postinarule. me oleme siin mitu korda komisjoni maininud, aga komisjoni esindajatele sõna ei antud, nii et äh, palun, teil on nüüd võimalus äh, vastata kõikidele kommentaaridele. Thank you, thank you very much. suur tänu, äh, kõigepealt äh, suur tänu ka raportöörile selle suurepärase töö eest sellise lühikese aja jooksul. ma pean rõhutama, kui kiireloomuline see teema on. nagu te teate, on äärmiselt oluline tagada mitmeaastaste finantsraamistiku ja paranduseelarve number kaks ülevaatamine eh, läheks lõpule ja võetaks vastu teiseks mai, et mitte eh, edasi lükata kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümne kaheksanda programmide vastuvõtmist. nagu te teate, kolmeteistkümnendal veebruaril Korreperis saavutati vastav kokkulepe ja kiideti ametlikult heaks ka ECOFINis ja nüüd me loodame, et me saame toetuda ka Europarlamendi toetusele, eh, kes annaks oma nõusoleku ah, aprillikuu esimesel täiskogul, mis jätab nõukogule võimaluse ametlikult heaks kiita MFF-i eh, ülevaatamise esimeseks maiks. nagu raportöör ütles, on komisjon teinud oma poolt kaks avaldust äh, kus käsitletakse neid erinevaid murepunkte, mida on delegatsioonid nõukogus tõstatanud ja selleks, et saavutada kiiret poliitilist kokkulepet nõukogust. esimene avaldus keskendus kaks tuhat neliteist äh, assigneeringute ülekandmise mõju maksetele. Äh, see avaldus peaks äh, olema adresseeritud liikmesriikidele, et ümberprofileerimine ei nõua äh, mingisuguseid muudatusi MFF-i makse äh, piirmäärades. teine deklaratsioon on äärmiselt oluline ja mitmed komisjoni liikmed on seda ka rõhutanud. komisjon annab endast parima, et tagada rakenduskavade vastuvõtmine nii kiiresti kui võimalik, vahetult pärast esimest maid. ja sellest lähtudes me kind-, äh, kinnitame, et me pakume oma poolt vajalikku abi liikmesriikidele selleks, et äh, selle käigus üle kantud summad saaksid ka täiel määral äh, kasutatud ja, ja, ja raha ei jää kasutamata. kui me räägime nüüd eelmiste perioodide maksete võlgnevusest, siis seda küsimust arutati juba äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve menetlemise käigus detsembris kaks tuhat neliteist Euroopa Parlamendi taotlusel äh, avaldati ühise deklaratsioon koos kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvega ning lepiti kokku, et äh, maksete võlgnevuste äh, maksekava lepitakse kokku eelarvepädevate asutuste poolt enne järgmist äh, eelarvestamise perioodi algust üsna pea. kui me räägime sellest võlgnevusest, siis sellel on mitmeid tahke, äh, on tavapärane äh, võlgnevus ja mittetavapärane võlgnevus. me leiame, et tavaline võlgnevus on seotud nende nõuetega, mis laekusid aasta lõpus liiga hilja või mis peatati kuid samuti seisame silmitsi nende ebatavaliste võlgnevustega, äh, mis on tekkinud ähm, me krediidivõimekuse puudujäägiga ja see vastab tõele, et äh, nimetatud võlgnevus ei vasta äh, soovitud tasemele, see ei ole jätkusuutlik, seetõttu me praegu töötame maksete kava üle ja arutame seda seoses ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvega, vastavate pädevate asutustega ja järgmiste nädalate jooksul komisjon algatab dialoogi äh, kahe eelarvepädeva asutuse vahel, et arutada meetmeid, mida rakendada selleks, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks äh, vähendada seda võlgnevust äh, nii palju kui võimalik. nagu varem mainitud, seda tuleks teha enne kui me hakkame äh, pidama äh, arutelusid järgmise eelarve menetluse üle ja seetõttu komisjon käivitab ka teiega üsna pea selle dialoogi ja tutvustab erinevaid võimalusi ja erinevaid mudeleid selle võlgnevuse vähendamiseks. ma arvan, et ma äh, kommenteerisin enamike küsimusi, mida selle koosoleku käigus arutati. lõpetuseks IPA ja EAE e komponenti ümberprofileerimisel. Nende äh, programmide puhul me teeme ettepaneku ümberprofileerimise mitte aastal kaks tuhat viisteist, vaid kaks tuhat seitseteist. ja ma tahaksin selgitada teile, miks me oleme sellise ettepaneku teinud. kõigepealt on selge, et nende programmide käivitamine äh, nõuab rohkem aega kui tavaliselt, sest me peame tegema koostööd Äh, ka kandidaatriikide partneritega ja naabruspoliitika riikidega, esiteks. teiseks, õiguslik alus IPA ja EIN-i jaoks äh, võeti vastu hiljem äh, detsembris kaks tuhat kolmteist ja kuid IPA jaoks ja EIN-i jaoks märtsis kaks tuhat neliteist see selgitab ka seda äh, hilisemat menetlust. ma tahaksin teile meenutada, et kahe tuhande kaheksandal aastal tehti samasugune ettepanek eelmisel programmiperioodil, kui äh, äh, teatud fondide vahendeid kandi üle järgmistesse aastatesse ja seetõttu selline diferentseeritud lähenemine nimetatud pro programmidele. suur tänu teile tähelepanu eest, suur tänu äh, teie toetuse eest eh, selles olulises poliitilises küsimuses. suur tänu teile, suur tänu ka härra Postinaarule. seega nimetatud päevakorrapunkti käsitlemine on lõppenud. ma tahtsin teile meenutada, et päevakorra projekti kinnitamise ajal me tegime ettepaneku lisada täiendav päevakorrapunkt komisjoni ettekanne Äh, delegeeritud ähm, õigusakti muutmiseks, äh, mis on kolmteist kaks kaks tuhat viisteist number nelisada kaheksakümmend, mis puudutab määrust kaks tuhat kaheksa aastast kaks tuhat neliteist, mis oli Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määr. komisjon võttis vastu selle delegeeritud õigusakti selleks, et võtta arvesse äh, ka äh, Euroopa Merenduse ja Kalandusfondi määrust. sellega korrigeeritakse viiteid varem vastu võetud äh, delegeeritud õigusaktides, arvestades Euroopa Merenduse ja Kalandusfondi jõustumise kuupäeva ja ühissätete määrust. lühidalt öeldes tegemist on puhtalt tehnilise ettepanekuga Eh, see edastati parlamendile kolmeteistkümnendal veebruaris kõikidel, kõikides keeltes eh, ja seda elektronposti teel teile edasi saadetud. Euroopa Parlament peab heaks kiitma resolutsiooni ettepaneku, mille esitab vastutav komisjon, kus esitatakse eh, ka põhjused vastuväitele vastavalt kodukorra reeglile sada viis kahe kuu jooksul pärast selle õigusakti avaldamist ja äh, võib taotleda ka vastuväidete esitamise perioodi pikendamist. kui kahe kuu jooksul komisjon mingit äh, sammu ei tee, siis delegeeritud õigusakt loetakse heaks kiidetud. ma tahaksin nüüd äh, anda sõna komisjoni esindajale, et selgitada täpsemalt selle delegeeritud õigusakti eesmärgi, härra Alex Badritšiani, ma loodan, ma hääldasin seda nime õigesti, sõna on teil suur tänu, teil on õigus. Te võtsite väga hästi kokku selle tausta, seega meil on tegemist tehnilist laadi muudatusega ja esimene komisjoni delegeeritud määrus nelisada kaheksakümmend, mis võeti vastu märtsis kaks tuhat neliteist, võeti vastu märtsis, kuna me ei saanud oodata EMF-i määruse vastuvõtmist ja me pidime äh, tegema edaspidi viited EMF-i määrusele, MFF-i määrusele. Äh, äh, kui Euroopa Merenduse ja Kalanduse Fondi määrus võeti vastu, me saime muuta äh, ka delegeeritud määruses viited, viidates siis lõplikult vastu võetud EMKF-i määrusele. lisaks sellele me oleme teinud muudatused ka lisas kolm kus äh, loetletakse andmed, mis tuleb säilitada, mis sisaldas ka viidet äh, seoses MKF-i ja erapartnerlusega. Äh, seda tutvustati ekspertgrupile novembris kaks tuhat neliteist Euroopa Parlamendi ekspertide osalemisel ja sellest teavitati veebruaris parlamenti ja nõukogu ja nagu te juba ütlesite, tõepoolest äh, nüüd on käivitunud kahekuuline periood ja kui vastuväiteid ei esitata, siis see jõustub. suur tänu tähelepanu eest. suur tänu. kas riigikomisjoni liikmed soovivad sõna võtta selles punktis? ei. minu ettepanek on, et komisjon ei taotle äh, selle kahekuulise perioodi pikendamist vastuväidete esitamiseks, on see teile vastuvõetav? jah. ja minu ettepanek on äh, kehtestada tähtajaks kell kaksteist kolmandal märtsil, teisipäeval sekretäriaadile ähm, resolutsiooni ettepanekute esitamiseks, kui te, äh, on vastuväiteid sellele delegeeritud õigusaktile. kas teil on see vastuvõetav, enam-vähem? suur tänu. me arutame teisi küsimusi hiljem. suur tänu. järgmine päevakorrapunkt, muud küsimused. kas on muid küsimusi? ei ole ma tahan öelda, et meie järgmine komisjoni koosolek toimub neljapäeval, kahekümne kuuendal märtsil kella üheksast kuni kaksteist kolmekümneni ja siis kella kolmest kuni kuue kolmekümneni pärastlõunal. ma tänan tõlke. koosolek on lõppenud, kuid ma palun koordinaatoritel jääda saali meie koosolekuks sulle tutvustada, aga tänan